Okay, I think uh, it's time to open the meeting. We've only got two äh, alustame istungi agenda, the first of which äh, meil on ainult kaks päevakorrapunkti jäänud, äh, kõigepealt punkt seitse, mis on ähm, Euroopa poolaasta majanduse koordineerimiseks ning raportöör on Pervanš Perez, nii et, et ma annan Pervanšile kohe sõna. aitäh suur tänu, proua esinaine, esimees. nagu sooviti, koostasin siis omaalgatusliku raporti selles komisjonis ja seda mitte ainult meie komisjoni jaoks, vaid ka kogu Euroopa Parlamendi jaoks, sellepärast et Euroopa majanduse poolaasta küsimus on kogu parlamendi jaoks üks väga tähtis küsimus. nimelt tegemist on Euroopa Komisjoni poolt esitatud lähenemisega ja sellele oli vaja ka nüüd struktuur leida. siin on tegemist aruteludega majandusjuhtimise üle ja meie komisjon koostas nüüd raporti majanduspoliitika Euroopa poolaasta kohta ja meie eesmärgiks ei ole mitte tegeleda selle küsimuse sisulise poolega, vaid leida raamistik, mis kehtiks siis Euroopa Parlamendi jaoks. tegemist oleks raamistikuga, mille kaudu me saaksime Euroopa majanduspoliitika koordineerimise pool aastat hinnata ja millise sisuga me peaksime selle siis siduma meil on kuus erinevat raportit, mis ka tegelevad selle küsimusega ja need kuus küsimust tuleb äh, nüüd siis tõesti ka sellesse raamistikku sisse panna nii et me ei pea looma tingimusi mitte ainult parlamendi jaoks, ka tegelikult kogu välismaailma jaoks, ähm, selleks, et oleks võimalik äh, majanduspoliitika koordineerimise tingimused luua. ja selle juures ei saa keskenduda mitte ainult tehnilistele küsimustele, ei, me peame ka majanduspoliitiliste otsustustega arvestama tegu on tõelise eh, poliitilise aruteluga, eriti praegusel kriitilisel ajahetkel kui me võtame arvesse, et eh, et eh, demokraatia on väga oluline osa sellest poolaastast, tähendab see seda, et eh, koostöö Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahel on väga tähtis, samuti asjast huvitatud osapooled ning äh, praegusel hetkel äh, toimub äh, makromajanduslik dialoog, kuid äh, praegusel hetkel, praeguse hetkeni on see dialoog väga mm, formaalse iseloomuga. nüüd, mis puudutab seda pool aastat, siis mina vaadates neid kuut raportit, mis praeguseks hetkeks e e esitatud on, rabab ja jahmatab mind üks aspekt, nimelt kõik need arutelud, mis toimuvad äh, seoses majandusjuhtimisega, äh, on seotud tasakaalu puudumise mm, rahandusliidu, äh, mis toimub, toimib föderaalse iseloomuga algusest peale ja majandusliidu vahel, mis sõltub väga paljuski sellest, mis toimub liikmesriikides ning äh, Eh, võttes aluseks sada, artikkel sada kakskümmend üks eh, aluslepetes. Eh, nüüd see, mis alguses oli lihtsalt koordineerimisküsimus, tundub praegusel hetkel olevat lihtsalt järelevalve küsimus ja sanktsioonide küsimus. ei ole võimalik arendada majanduspoliitikat, mis võtab aluseks ainult äh, järelevalve, kõigepealt on vaja siiski koordineerimist. ja see tähendab kas olukorra hinnangut äh, ning äh, peame mõtlema selle peale, mida me tegema peame, ma arvan, et me peaksime kõik olema valvel ja äh, raportöörid äh, peaks oma teksti üle vaatama ja rõhuma rohkem äh, koordineerimise ja mitte ainult järelevalve peale. ma olen täiesti nõus sellega, et me räägime mõlemast, kuid koordineerimist ei tohi täiesti kõrvale jääda. me ei saa ainult piitsa abil suuremat konkurentsi, vaid ka präänikut on vaja nüüd, mis puudutab rahandusküsimusi, mis äh, on ühest küljest väga föderaalse iseloomuga ja teisest küljest äh, peab ta täielikult integreeruma äh, Euroopa Keskpanga iseseisvuse respekteerimisel ja kuna keegi ei soovi küsimärgi alla seada seda eh, iseseisvust, siis eh, tuleb meelde see aeg, kui me härra Garcia Margalloga alustasime eh, rahandusalaseid dialoogi. meie, kuna meie omal ajal ei saanud kuidagi mingit pidi mõjutada Euroopa Keskpanka, sest ta oli niivõrd sõltumatu. me äh, ei saa keskenduda dialoogi ainult makromajanduslikele aspektidele, sest äh, me ei saa tegeleda nii oluliste küsimustega nagu töö küsimused, tööhõive küsimused, kui me kui me tegeleme ainult äh, makromajanduslike aspektiga ma kutsun igatahes meid üles, et me mõtleks äh, välja hea lähenemise. Andrier lui-même, dans le même esprit de ce que je viens d'indiquer. kõik äh, meie komisjonis teavad äh, majandustsüklitest on olemas kolm lisa, millest üks puudutab äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, samuti makromajanduslik ülevaade on teine lisa ning äh, ühisraport äh, tööhõive kohta ning see pakett on on nurgakiviks meie majanduspoliitikale ning me peame defineerima need elemendid, millele alu, mille alusel peavad liikmesriigid oma poliitikat koordineerima, enne kui neid äh, sanktsioneerima hakkame. ning äh, siin on veel üks oluline faas, mis jääb oluliseks, see äh, puudutab siis seda, hetke, kui komisjon äh, hakkab panema äh, iga-aastase majanduskasvu ülevaate, mis äh, järgnevatel aastatel saab, muutub kahedimensiooniliseks, ühest küljest peab jälgima seda, kuidas liikmesriigid on toiminud käesoleval aastal ja möödunud aastal ning milline peaks olema strateegia järgmisel aastal vähemalt nii peaksid need asjad arenema. ning <laughs> ning koordineerimis ruum eh, on üks asi, kuid loomulikult teine asi on see, kuidas eh, me toimime liikmesriigi kaupa ja seetõttu selles osas peab vaatama, mis toimub pärast ülemkogu juulis et ühesõnaga see, mis me teeme pärast juulis toimuvat ülemkogu on, on väga oluline. Euroopa Parlament peab organiseerima, me ei pea mõtlema ainult selle peale, kas me võtame vastu resolutsiooni fraktsioonide tasandil või parlamendi tasandil, meil on vaja tihedat dialoogi komisjoniga, et äh, mõelda välja see, kuidas me konkreetselt võime mõjutada äh, toimuvat protsessi ning äh, selles osas see arutelu, mis toimub ka tööhõivekomisjonis, võtab arvesse suuremaid suuniseid ka näiteks tööhõive küsimustes. selle ees ähm, õigusloomelise iseloomuga arutelus, mida me peame nõukoguga, see on meie jaoks oluline äh, lähenemine. me peame dialoogi pidama ka rahvusparlamentidega enne enne eh, kevadist eh, täi-, ülemkogu me peame paremini koordineerima oma majanduspoliitikat, nagu ma just seda ütlesin, ja eh, võib-olla oleks vaja arendada meie lähenemist ka selleks, et me seda koordineerimist suudaks paremini ellu viia pärast kevadist eh, ülemkogu, kus eh, liikmesriigid on eh, oma riiklikud majandusreformid luubiga üle vaadanud, võib-olla siis toimub see eelarvekonverents ja ma arvan, et me peaksime selle korraldamise peale mõtlema ja ma arvan, et siis toimub kaks arutelu ning äh, nüüd veel siis see osa, mis äh, väikses kirjas on paljudes raportites äh, kirjas, kui liikmesriik satub raskustesse, Euroopa Parlament võib sekkuda kui koht, kus on võimalik avalikult arutada selliseid tekkinud raskusi. kui Georgios Papandreou külastas meie kriisikomisjoni ning tutvustas olukorda Kreekas, siis Euroopa Parlament sai väga hästi mängida oma rolli, meie siin Brüsselis eh, oleme koht, kus eh, on võimalik avalikku arutelu pidada, mitte kedagi suunas näpuga näidata. nii et eh, selles vaimus ma koostasin selle raporti, tänan teid vastutuse eest, mis te mulle andsite. ja sooviksin lihtsalt öelda, et tehniliselt selles raportis on äh, põhimõte selles, et me peame suutma välja töötada mandaadi äh, institutsioonide vahelise kokkuleppe saavutamiseks, et äh, Euroopa majanduskasvu semester toimiks hästi, see sõltub meie, meie mm, ekspertkoosseisust, kuid mitte ainult, me, see sõltub ka sellest, kas komisjon äh, edastab meile omalt poolt koostatud dokumendid ja et nõukogud, äh, et Euroopa Liidu Nõukogu võtab meid kuulda järgnevatel kuudel. see on minu poolt mõningad sõnad, võib-olla läks mul pisut kaua. ja see oligi see, mida ma soovisin selles sissejuhatuses öelda. suur aitäh ma arvan, et meil on aega seda teemat erinevates suundades uurida, nii et, et äh, aeg ei ole praegu probleem. nii. Burkhard, sa palusid sõna. jah, suur tänu, proua esimees, ma tahaksin Pervanš äh, Perezit tänada tema mõtete eest ja sissejuhatuse eest ja tahaksin teha lühikese märkuse Euroopa poolaasta kohta majanduspoliitika koordineerimiseks. Jean-Paul Gosses ei saanud täna siia kohale tulla, seepärast ta palus, et ma mõned mõtted ka teile esitleks. minu arvates on olukord selline, et meie siin parlamendis kõik peaksime võitlema selle eest, et Euroopa Parlamendi roll, aga ka rahvusparlamentide rolli äh, tugevdataks siin. minu arvates on väga tähtis, et me ka Rahvusparlamendi liikmetega siin oma kogemusi ja mõtteid vahetaks. ja seepärast tervitan väga seda, mida Pervanš Perez selle kohta ütles. minu arvates on väljakutseks see, kuidas me tulevikus majanduspoliitikaid paremini koordineeriks seda tõesti ei ole võimalik teha ainult majanduspoliitika järelevalve kaudu minu jaoks on eriti tähtis, et kogu selle protsessi menetluse jooksul säilitaksime me Euroopa Keskpanga iseseisvuses. see on väga-väga tähtis, seda oli meil võimalik viimastel aastatel ka näha. ja seepärast on minu jaoks isiklikult, aga ma arvan ka, et minu fraktsiooni jaoks kõige tähtsamaks võtmeküsimuse, võtmetähtsusega küsimuseks just see küsimus me kahtleme ka väga paljudes erinevates teistes äh, küsimustes, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa poolaasta suhet kogu ähm, majandusjuhtimise paketiga, aga ka ähm, mis puudutab ähm, kasvu- ja stabiilsuspakti ning seda uut Euroopa stabiilsuse mehhanismi tegemist on küsimustega, mida me peame tõstatama ja millele me peame järgnevatel kuudel ka lahenduse leidma. lõppude lõpuks tuleb meil ikka vaadata meie tegelikku eesmärki nimelt, et me soovime, et Euroopas majandus kasvaks ja et meil loodaks töökohti tööhõive suurenemist soovime ja ma arvan, et äh, selles raamistikus peaksime me ka nägema neid meetmeid, mis Euroopa poolaasta kohta vastu võetakse. suur aitäh! Äh, Viki on sõna soovinud ja Jose. aitäh ja aitäh Pervanšile nende kommentaaride eest mina oma koduriigis ja ma arvan, et ka teistes riikides äh, võib näha kõik, kõikide poliitiliste vaadetega inimeste hulgas, vaid ka kodanike hulgas soovi aru saada, kust ta riigi raha tuleb ja kuhu see läheb, vajatakse läbipaistvust ja usaldust mulle tundub, et see läbipaistvus, see äh, prognooside sõltumatus, võime tugineda statistikale, on tõesti asjad, mida avalikkus meilt tahab. vähemalt niimoodi on mulle erinevatest liikmesriikidest mulje jäänud poolaasta roll võib-olla on väga oluline sellise läbipaistvuse tagamisel, aruandekohustuslikkus avalikkuse ees on oluline. samuti on see seotud äh, minu raportiga, nimelt järelevalvega eelarve üle. me peame tõesti vaatama mi, millised on need arvud, mis meil on, kuivõrd tugev on äh, prognoosimisprotsess ning loomulikult äh, sõltumatus, see, et, et poliitikud ei mõjuta, ükskõik milliste vaadetega poliitikud ei mõjuta neid arve ja statistikat. ma arvan, et see kohtumine, mis meil rahvusparlamentidega sellel aastal toimus, oli äärmiselt huvitav. tegemist oli pooleteise päeva pikkuse kohtumisega ja ma tean, et meie esinaine juhatas tervet seda istungit ja rahvusparlamendide esindajad tõstatasid väga palju huvitavaid küsimusi, samuti Euroopa Parlamendi saadikud. on kahju, et äh, parlament, Euroopa Parlamendist rohkem saadikuid seal kohal ei olnud, aga ma arvan, et me võime tugineda sellele tööle, mis seal tehti. me võime korraldada sellise avaliku arutelu aga kui, kui me sellist avalikku arutelu nõuame, siis peaks seal ka kohal käima. nii et, et me peaks hoolitsema selle eest, et me ka oma tööd teeme, et me peame tõesti seda dialoogi Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. teine teema, mis jällegi on tõstatunud paljudes liikmesriikides, on, et kui vaadatakse seda Euroopa poolaastat, siis öeldakse jah, et läbipaistvusega on kõik väga, on väga hea, aga kui palju läbipaistvust meil on siin Euroopa tasandil ja see on jällegi üks asi, millega me peame tegelema. Euroopa eelarve osas näiteks me peame, me peame näitama, et meil tõesti Euroopa tasandil on samasugune läbipaistvus, samasugune arusaamine sellest, kus raha tuleb, kuhu teda lähe-, kus ta läheb, nii et me peame siin eeskuju näitama me oleme ühendanud mitmeid Euroopa Liidu tasandil algatusi selleks, et avalikkusele oleks tõesti selline läbipaistvus tagatud. aitäh. kõnelejate nimekiri on kasvanud, nii et Jose. suur tänu teile. suur tänu äh, Pervanchile tema sissejuhatuse eest, ma sooviksin äh, teha paar kommentaari ning äh, küsimus on siis selles, kuidas me saaksime parandada seda, mis meile esitati, kuidas, millist lisandväärtust saaks äh, Euroopa Parlament sellele paketile äh, leida ning ma teeks, üritaksin esitada paar mõtet. kõigepealt me kõik teame, et see poolaasta on Belgia eesistumise poolt välja käidud mõte ning äh, tegu on nii-öelda leebe valitsus, valitsemisviisiga, eh, mis eh, eh, puudutab eriti majandus- ja rahandusministreid ja seda tööd teevad põhiliselt nemad, kuigi ka Euroopa Parlament pisut väiksel määral saab osaleda. ning eelkõige oleks meil vaja suunata me või teha sellest, teha sellest äh, äh, paketist selline, mis aitaks tulevikus ära hoida selliseid kriise nagu see, mida, mis Euroopat praegu tabanud on. teiseks äh, Euro, Euroopa majandusjuhtimise semester ei lähe kokku teiste meetmetega, mis me vastu võtnud oleme, me peame suunama seda semestrit ja me peame ühendama selle meie suuremate majandus- ja tööhõive suunistega, mis omakorda kattuvad äh, Euroopa pluss, Euro pluss paketiga. Äh, väga paljud kat-, väga paljud mõtted äh, kattuvad. ja teiseks me peame suutma selle, koordineerida seda ka majandusabipakettidega. me teame, et need paketid on halvasti toiminud, Euroopa Liidu nõukogu eh, eh, eh, oli valmis leevendama tingimusi Kreeka jaoks ja on valmis seda tegema ka Iirimaa jaoks, kui eh, Iirimaa on valmis tõstma makse, sest eh, intressid kokkuvõttes pidid ainult eh, võlga tõstma ning kokkuvõttes pidi see takistama mm, majandus, võimalikku majanduskasvu nüüd äh, lõpliku abi äh, äh, pakett tekitab mõningaid probleeme. ja nüüd esimest korda, kui räägiti abipaketist, rääkis, tegi seda proua Merkel, kes rääkis sellest, et, et abipaketid on väga kulukad, mis tekitas väga terava reaktsiooni nii Iirimaa poolt kui Euroopa Keskpanga poolt kes äh, ütles, et äh, selline märkus ilma vastavate selgitusteta muudab turud veel ebakindlamaks. Äh, ning siis öeldi, et abipaketid arutatakse läbi juhtumi haaval ning öeldi, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast hakatakse selle küsimusega tõsisemalt tegelema, mis on vastuoluline ning et seda tehakse koostöös Rahvusvahelise Valuutafondiga, mis veel õli tulle kallas miks kahe tuhande kolmeteistkümnest aastast rääkimine pole mõistlik, sellepärast et vanemad võlakirjad ei, ei ole võimelised siis enam Nad, põhjenduseks oli see, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võib vanemate võlakirjadega ümber struktureerida võla. ja kui me räägime äh, praegusel hetkel, kui räägitakse äh, riigi maksejõuetusest, siis see, see mõjutab äh, võlakirju praegu, kuid mitte neid võlakirju, mis antakse välja kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. ning teine oluline küsimus äh, puudutab Rahvusvahelise Valuutafondi kriteeriumidest. on ainult üks juhtum, kus Rahvusvaheline Valuutafond tegeles võla ümberstruktureerimisega väljaspool riigi kahe tuhande kolmandal aastal Argentiinal argentiinlased lubasid, et ähm, te rahvusvahelisele võlutafondile ähm, ähm, äh, makstakse võlg tagasi, kuid eravõlausaldajatele äh, mitte ja nii see ka läinud on, seitsekümmend viis protsenti võlausaldajatest ei ole oma raha tagasi saanud. me peaksime seda teemat tähelepanelikult jälgima ning äh, nüüd teine vajakajäämine abimehhanismi loomisel. Mer-, turgudel on vaja kindlust, me ei saa neile praegu selgeid ja selgeid ja kindlaid sõnumeid saata ja neil oleks seda vaja minu meelest oleks vaja seda, et valitsuste poliitilised vastused eh, neile soovitustele, mis neile esitatakse Euroopa majandusjuhtimise semestri ajal, peaks eh, puudutama ka seda, kas nende võlga ümber struktureeritakse või mitte. ja eh, see tähendaks siis ka seda, et me otsustame, millised abimehhanismid kasutusele võetakse ning lõpuks äh, veel, me peame eh, abimehhanismi eh, eh, laenurahast ümber struktureerima, mis siduma panga, pankade tegevusega. Öeldakse, et kui öeldakse, et on võimalik ümber struktureerida võlga, siis see tähendab seda, et loomulikult võlakirjade emiteerimine on võimalik ühesõnaga, tegu on mudeliga, mis, mida ei ole defineeritud, mida ei ole veel integreeritud ja sellega seoses toimuvad kattumised, vajakajäämised ning Euroopa Parlament eh, peab vaatama, milline on lõpptulemus, kuhu me soovime seda teemat eh, suunata, mitte ainult majandushalduse küsimust, vaid ka eh, peame mõtlema ka ümberstruktureerimise peale, me peame mõtlema abipaketi peale ja muude selliste küsimuste peale ja nagu üks Hispaania luuletaja ütleb, et, et tuul ei puhu kunagi õiges suunas selle jaoks, kes ei tea, kuhu ta minna tahab, minna tahab, meie oleme eh, praegu täpselt selles olukorras. With... ma olen nõus paljuga sellest, mida aseesimees just ütles, võlg on tõesti väga suur küsimus ja seda küsimust me ignoreerida ei saa me peame sellega arvestama, kui me oma tulevikku planeerime, aga järgmisena Leo Liam. suur tänu. ma sooviksin äh, tänada Pervenchi selle eest, et ta rõhutas väga tähtsat punkti, mis puudutab äh, majanduspoliitikate koordineerimist ning äh, see peaks olema olulisem kui järelevalve. mina lugesin läbi kuus raportit, lugesin läbi ka muudatusettepanekud äh, majanduse juhtimise küsimuses ja ma, mul on tõepoolest selline tunne, et äh, me üritame enda jaoks äh, keelata ära reageerimisvõimalust makromajanduslikes küsimustes, ma selgitan see, mis tunne tekib nende muudatusettepanekute lugemisel, on see, et me üritama, üritame eh, eh, üritama pühaks muuta majanduspoliitika tsüklilisust, mis nüüd Euroopas on valitsev olnud juba viimastel ajal ning eh, majanduspoliitika tsükliline iseloom, see tähendab seda, et me keerame, keelame ära võimaluse reageerida vastavalt konjunktuurile see on väga halb, sest äh, olukord riikides ei ole sama ning äh, Euroopa praegune olukord äh, ei aita kaasa eelarve tugevdamisele, kui me vaatame tootmisvõime kasutamist praegusel hetkel. mul on tunne, et ma iga kord räägin, igal sõnavõtul räägin sedasama juttu, kuid me oleme kuus kuni kaheksa punkti tootmisvõime keskmisest tasemest allpool see tähendab, et, ähm, et, et tähelepanelik eelarve kontrollimine, mida me tahame, mis, mida me, millest me räägime kogu aeg, mis peaks olema väga range ja nõuame eelarvelist rangust, siis see võib äh, tuua kaasa väga kahjulikud tagajärjed kogu konjunktuuri jaoks ning see ei aita sugugi eelarve puudujääki äh, vähendada ning mis, mida ütles härra Garcia Margallo, siis äh, minu meelest peaks Euroopa semestril, majandusjuhtimise semestril rääkima ka, ka võlgade ümberstruktureerimisest, me peame mõtlema ka selle peale, mis on võlad tekitanud. me praegu tegeleme ainult Ehm, me vaatame praegu ainult jäämäe ülemist osa, kui me vaatame jäämäe alumist osa, siis kui me näeme, et kõikide riikide Euroopas ehm, sissetulekud on ehm, vähenenud, sest Euroopa riikide maksupoliitika on selline, et see, need on puudujäägid veel suurendanud. kui me nüüd vaatame Kreekat, siis Papandreou valitsus päris majandusliku olukorra, milles nad ise ei ole suuli, süüdi Nad, neil ei ole, meil ei ole õigust vigu korrata, kuid sellega seoses on riigivõla vähendamine nende jaoks elutähtis küsimus. nüüd veel majandusjuhtimispoliitikas, see on väga oluline äh, Eh, mitte ainult liikmesriigide jaoks, oluline on ka eh, majandus- ja rahanduspoliitikate koordineerimine ning selles osas eh, tõstatas Pervanche väga olulise küsimuse, mis puudutas liikmesriikide ja Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika ning kahjuks ma pean teile ütlema seda, et rahanduspoliitika Euroopa Keskpangaga on muutunud tõeliseks kurtide dialoogiks, näiteks intressimäär, praegusel hetkel ainus Ehm, eh, makroökonoomiline mõjutusvahend on eh, eelarve eh, poliitika ja, ja seda piirangute tegemisel. Euroopa Keskpanga president peaaegu teatas meile möödunud nädalal viimase rahandusalase dialoogi käigus, et rahanduspoliitikat kavatsetakse karmistada. see tundub absoluutselt mõistmatu praegusel hetkel, sest hea majanduspoliitika koordineerimine, koordineerimine oleks tähendanud seda, et me peaksime saama sellest rääkida ning teine punkt, mis puudutab samuti veel võlga, eh, siis me esitasime küsimuse, kas see oli võimalik eh, eh, põhjus-tagajärje suhe Kreeka võla ost-, ülesostmine teisel, teisejärgulisel turul ning Eh, Kreeka võla intressimäära kahekordistu-, kahekordne kallimine, mis siis sellele küsimusele ta ei vastanud, aga sellega peaks tegelema Euroopa Keskpank, kui me soovime riikide võlakoormat äh, kergendada ja kui me soovime koordineeritud majanduspoliitikat Euroopa tasandil. ma arvan, et Vermanchi raport on õige hetk nende küsimuste tõstatamiseks, mis praegusel hetkel on Euroopa tasandil keelatud. I don't think the part ma ei usu, et parlament ei tahaks nendest asjadest kõnelda, ma arvan, et me oleme just esirinnas. Sven. Okay. niisiis, ma ei tea, eh, mul on tundub see jaburana, aga tahtsin teha mõned täiendavad märkused. kui me vaatame riiklikke reformikavasid, mis on juba esitatud, siis nende kvaliteet on väga erinev. seega me peaksime neid kavasid korralikult vaatama, mõned kavad tõesti ei ole korralikud ning see teeb muret kui sellesse protsessi ei suhtuta tõsiselt, siis see protsess ka ei toimi. teiseks, me leppisime kokku viies põhieesmärgis ja mitmes juhtalgatuses. minu arvates on väga oluline, et see protsess ei piirduks üksnes majanduskasvu strateegiaga, vaid et me pööraksime siiski kõigile nendele eesmärkidele tähelepanu. ma tean, et me oleme siin vaielnud selle üle, kui palju eesmärke peaks olema, aga täiesti selge on ka see, et meil on kui meil ei ole enam planeeti, siis meil ei saa olla ka vaja, siis ei ole vaja muretseda enam tootmispotentsiaali pärast. samuti on väga oluline see, milline on avaliku sektori poliitikate kvaliteet Äh, kallis kolleeg Liam teab täpselt, millest ma räägin. minu arvates äh, toimus äh, meil väga huvitav telefonikonverents Bundestagi liikmetega majanduse juhtimise paketi teemal. võib-olla selleks, et me saaksime rahvusparlamente kõrgemal tasandil kaasata, peaksime kasutama selliseid vahendeid nagu videokonverentsid, selleks et Äh, asjaomased inimesed saaksid siis tõesti osaleda äh, nende asjade väljatöötamise protsessis. Viki ütles, et äh, meil toimus väga hea kohtumine, aga meid ei olnud eriti palju kohal. ma olen sellega nõus ja ma suhtun sellesse väga tõsiselt. Viki, sul on õigus aga asi on selles, et teised, kui vaadata, kes tulevad rahvusparlamentidest, siis tavaliselt need inimesed, kes kogu aeg käivad, need, kes kõige rohkem Euroopa poliitikast huvitatud on, aga niimoodi me siduvaid tulemusi ei saa. meil on vaja kaasata sellised inimesed, kellel on parlamentides kõige tugevam mõju. nii et, et võib-olla me peaksime välja töötama menetluse, mis võimaldaks meil siis välja töötada äh, Äh, neid aruandeid koos rahvusparlamentidega, sest me oleme üha sagedamini tunnistajaks nõndanimetatud vaikivale konkurentsile äh, just nimelt äh, parlamentide vahel ja meie vahel. selleks, et seda vältida, peaksime me looma tugeva koostöö lõpetuseks ma arvan, et kogu selle Euroopa poolaasta äh, protsessis me peaksime hoolitsema selle eest, et sotsiaalpartnerid ja teised sidusrühmade esindajad saavad ka kaasa rääkida. nii et, et nemad oleksid ka osaks sellest protsessist, nii et, et ma tahaksin jätkata koostööd Pervanšiga ja teiste kolleegidega ning ma rõhutan endiselt, et majanduskasv on väga tore ja oluline, aga see peab aset leidma sotsiaalse võrdsuse ja planeedi võimaluste piires. aitäh! aitäh! ma võin äh, sulle teatada, et parlament tõesti tegeleb videokonverentside korraldamise võimalusega, seda on esim-, äh, komisjonide esimeeste äh, konverentsil arutatud ning me vaatame, kuhu me sellega jõuame. härra Tšuntis järgmisena. Δυστυχώς λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων. Suur tänu, proua esimees. transpordiprobleemi tõttu ei olnud mul võimalik koosoleku algusest peale siin olla ja seepärast ma ei kuulnud proua Peeresse sissejuhatust, aga ma olen veendunud, et ta esitles teile väga huvitavaid mõtteid. arutelud on nüüd toimunud selleks, et vahetada erinevaid mõtteid homme ja ülehomme Kreeka peaminister äh, läheb äh, Kreeka rahva ja parlamendi ette selleks, et esitleda uut meetmete paketti kahekümne viie miljardi euro ulatuses, selleks, et Kreeka saaks äh, hakata võitlema võlakoorma ja eelarve puudujäägi vastu. tegemist on väga ränkade meetmetega, palkasid kärbitakse, hoiuseid äh, vähenevad, nii et tegemist on tõesti väga raskete meetmetega meie jaoks suureks probleemiks on ka see, et äh, sissetulekute prognoosid ei täitunud. nii Kreekas kui ka teistes riikides on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 võlakoorem on muutunud kontrollimatuks, tegemist ei ole tegelikult mitte väljaminekute probleemiga, vaid pigem sissetulekuid ei ole võimalik progneesida. juba aastaid on olnud vähemalt Kreekas selline maksupoliitika, mille puhul tagati väga palju erandeid, maksuvabastusi, maksudest hoitakse selle, peale selle veel ka kõrvale nii et äh, me oleme tegelikult ainus partei Kreekas, mis nõudis, et Kreeka ei korraldaks olümpiamänge ja seda just majandusliku olukorra tõttu. aga mitte keegi ei kuulanud meid ja nüüd me näeme, mis juhtus. nii et lahenduse leidmine on väga raske. me nägime ka, et kui keskenduda riigi võlakoormale ja kriisi põhjustele, siis oleme me valel teel. meetmed, mida siin arutatakse ja nüüd räägime siin Euroopa poolaastast, see kõik äh, on kaheldav, sest me ei tea, kas nendel meetmetel ka mingeid tulemusi on. nii et Euroopa poolaasta ja riiklikud eelarved, tegemist on tegelikult ka põhiseadusliku küsimusega, kui rahvusparlamentidelt võetakse ära nende volitused, kui neil ei ole enam eelarvepädevust, kui nad ei saa hääletada eelarve üle ja kui neil ei ole järelevalve ja kontrolli võimalust, siis tegelikult ei ole ka võimalust mitte mingit alternatiivset poliitikat välja töötada. kolleegi raport meenutab mulle seda Euro pluss pakti koos kõikide nende kohustustega ja nõuti, et seda põhiseadusesse üles võetakse või et see kuidagi teistmoodi sidusaks, siduvaks muudetakse. minu arvates on aga tegemist demokraatia legitiimsuse probleemiga siin ja mina leian, et äh, selliste meetmetega ei ole võimalik majanduskriisist välja tulla. jah, otse loomulikult olen mina majanduspoliitilise koordineerimise poolt, aga ainult äh, siis, kui kaks-kolm eeltingimust on täidetud. esiteks, et äh, me tõesti seda võlakoorma probleemi vaataks kui Euroopa Liidu probleemi. see ei puuduta mitte ainult paari-kolme riiki, see ei ole näiteks mingi Portugali probleem. see on kogu Euroopa probleem ja meil tuleb leida lahendus Euroopa tasandil. teiseks, kasvu- ja stabiilsuspakt see on tegelikult ühiskonna vastu suunatud, see pigem äh, viib äh, majanduse langusteele. näiteks Kreeka puhul majanduskasvu prognoos on miinus kuus protsenti. nii et äh, mulle tundub, et me lihtsalt lükkame majanduse allakäigu teele ja oleme sattunud nõiaringi. nii et selle stabiilsusprojekt pro,, stabiilsuspaktiga on probleeme ja nüüd see e-majandusjuhtimise programm, ka siin jällegi avaldatakse lihtsalt survet selleks, et vahendeid kärpida. ja tahaksin tagasi tulla selle juurde, millest alustasin. on väga tähtis, et me viiksime läbi struktuuri puudutavaid ähm, muudatusi ja sellest peaks saama majandusjuhtimise teine sammas meil on siin tegemist äh, ekspordiga, mis ei sõltu riikidest äh, endist ja ma kardan, et praegune pakt läheb täiesti vales suunas ja et meil sellega ei ole võimalik probleeme lahendada. ja te teate, et probleem ei piirdu mitte ainult Kreekaga. meil on vaja tõesti Euroopat, mis äh, ka kriisi põhjuste vastu võitleb. ja seda kõike tuleks teha solidaarsuse nimel ja see sõna solidaarsus on vist ära unustatud Euroopas. aitäh! ma arvan, et see, mis meil hetkel on, on olukord, kus riigis, riigid, kes tõesti seisavad probleemidega silmitsi, muutuvad ekspertideks nende probleemide lahendamisel, Portugal, Hispaania, Iirimaa, Kreeka aga samas on need riigid äh, kõige vaiksemad, nad äh, lihtsalt äh, kardavad sõna võtta, nad kardavad turge aga neid me peaksime just kuulama, selle arva, selle asemel me kuulame teisi, neid, kes ei ole hädas, kes lihtsalt loevad moraali. üks keskpanga esindajaid ütles hiljuti, et, et maksumaksjad peavadki maksma sellepärast et nemad on äh, reguleerivad ametkonnad ametisse nimetanud. Äh, äh, reguleerijad olid need, kes lasid pankadel teha, mis tahtsid ja seetõttu maksumaksjatel on paras, et nad maksma peavad. pankurid on tõesti võib-olla Sotsis olnud konservatiivsed äh, ja võib-olla nad ei ole väga otsinud lahendusi. ma olen eelkõnelejatega nõus, äh, kes ütlevad, et me peaksime olema paindlikud, aga asi ei ole ainult paindlikkuses. me teame, et et enamik väljapääsuteid, mis meil olid, on nüüd suletud. Äh, me ei saa devalveerimist kasutada aga me peaksime otsima uusi väljapääsuteid ja, ja mitte siin kivinenud süsteemi juures püsima. mina igatahes ei näe küll, et see majanduse juhtimise pakett iseenesest meist praegusest hädast välja viib uh,. aitäh Äh, teeksin ka omalt poolt mõned märkused, tugevnedes sellele, mida ütles härra Šuntis äh, Euroopa poolaasta kohta, et me võtame rahvusparlamentidelt volitused ära. Nende arutelude käigus, mis meil toimusid rahvusparlamentidega siit, äh, mitmed rahvusparlamentide esindajad ütlesid, et tegelikult käis asi teistpidi, et esmakordselt nad tundsid, et nad on osaks protsessist, mis Euroopa Liidu tasandil toimub ma arvan, et see on see mõtlemine, mida, mõtlemine, mida me peaksime üritama tugevdada, nii et, et äh, riiklikul tasandil tuntakse ka ennast osalisena sellest, mis Euroopas toimub. Äh, väga palju muuga, mida öeldi, ma olen nõus, äh, majanduse juhtimise paketis on tõesti väga palju häid asju, mis näiteks aitavad vältida sellesse auku kukkumast, kus me praegu oleme ja äh, eriti peame me mõtlema nendele riikidele, kes on äh, raskustes. me peame aitama neil saada jätkusuutliku majanduskasvu teele tagasi, aga seda me ei tee, kui me neilt ainult raha nõuame ja neid maksma sunnime. Äh, Pervanš, ma olen kindel, et sa soovid uuesti sõna võtta. kas sa tahaksid ära kuulata ka Euroopa Komisjoni esindaja? niisiis, kas komisjonil oleks midagi öelda, näiteks kuhu me oleme selle poole aastaga parajasti jõudnud? aitäh, mul on mõned lühikesed märkused. Euroopa poolaasta iseloom on selline, et, et see ei puuduta ainult järelevalvet, see puudutab ka kooskõlastamist eh, vastavalt eh, paika pandud prioriteetidele Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja poliitika üldsuunistes, samuti tööhõivesuunistes. seega järelevalve toimub just nimelt koordineeritud makromajanduspoliitika alusel. samuti tuleks rõhutada, et järelevalve ei ole mingi äh, range vahend, vaid selline pehmem vahend, aga seda saab parandada ning äh, kogu see Euroopa poolaasta, nagu komisjon seda näeb, võibki kulgeda kahes suunas. kõigepealt äh, kasutada integreeritud lähenemist läbi majanduspoliitika üldsuuniste ja tööhõivesuuniste ja vaadata süstemaatiliselt, millised on need majanduspoliitikad ja Äh, käsitleda võrdselt siis kõiki neid eesmärke, mis nendes suunistes on paika pandud ning äh, me peame vaatama ka kaugemale Euroopa poolaastast ja järelevalvest, sest meil on olemas ka jõustamismehhanismid. Äh, sest et nõukogu või komisjoni aruandega riiklike reformikavade kohta lugu ei lõppe asjad lähevad edasi, nõukogu võtab vastu soovitused ning samuti hinnatakse seda, kas nendest soovitustest peetakse kinni. see toimub juba väljaspool Euroopa poolaasta konteksti, aga sellest peaks saama äh, äh, väga tugev viis tagamaks koordineerimist, äh, integreeritud järelevalvet ning nõukogu poolt vastu võetud soovituste jõustamist kogu euro, Euroopa Liidule, kogu Eurotsoonile ning äh, ka konkreetsetele liikmesriikidele. teine oluline punkt on see, et äh, Euroopa poolaasta äh, on midagi, mida tuleb vaadata palju laiemas kontekstis. see on üks vahend, mis on mõeldud selleks, et aidata meil kriisist välja tulla ning läheneda tasakaalustatult tulevasele majanduspoliitikale seetõttu on täiesti õige, et me vaataksime Euroopa poolaastat kui ühte vahendit äh, nendest, mis on komisjoni käs-, käs-, käsutuses kriisile reageerimiseks. Äh, ma tahaksin öelda ka seda, et komisjon on endiselt pühendunud sellele, et teha koostööd parlamendiga, äh, parlamendi raportööriga selleks, et äh, paika panna viisil, mis on aluslepingutega kooskõlas, äh, parlamendi roll. Äh, komisjon, volinikud ja ka komisjoni president on korduvalt väljendanud valmisolekut Äh, tagada Euroopa Parlamendile roll selles protsessis ja mitte ainult Euroopa poolaasta kontekstis, vaid ka sellega seotud õigusaktide kontekstis ning me teeme koostööd teie raportööriga, et just nimelt seda eesmärki saavutada. see on kõik, mis komisjonil on öelda. aitäh! aitäh ja nüüd Pervanš. Euh, tänan, te tegite väga hästi, et andsite sõna komisjonile, nende panus on olnud selles arutellu väga oluline. et äh, et asi jääks ainult sõnade tegemiseks, siis me peame jälgima, milline parlamendi roll on nüüd ja tulevikus kui ma äh, oma koduriiki külastan ja, äh, ja valijad äh, küsivad, mis toimub, kas riikide eelarve pannakse paika väljaspool demokraatlikku arutelu, siis mis saab meie demokraatiast, demokraatia jaoks on oluline see, mis roll on rahvusparlamentidel, mis roll on Euroopa Parlamendil. ja kõneleja sulges enda mikrofoni. mikrofon normaalne ei maksa. see mikrofon peaks siiski töötama. tahaksin tänada kolleege nendepoolse panuse eest. mõned tõstavad veel kord esile poliitika, majanduspoliitika, mis me selles raamis käsit-, käsile võtame, tegu on menetlusliku küsimusega, mis puudutab demokraatia toimimist. nii et äh, loomulikult äh, tuleb teha kõik selleks, et oleks võimalikult kasulik ning äh, mul oleks vaja teha kaks täiendavat märkust, mis on olulised meie arutelu jaoks, nimelt eh, siis see, et Euroopa Parlament eh, käivitas eh, uurimuse, mille raames välisteenistused uurivad selleks, et kuidas, uurivad seda, kuidas see süsteem toimima hakkab, eriti selles, mis puudutas härra Kiigoldi poolt öeldud, ehk siis, et kas tulemus on kvaliteetne et meil oleks ühtne äh, töö tegemise alus. kuidas äh, eelarve, kuidas on võimalik, et eelarve arutelud äh, peaksid toimima föderaalsetes või konföderaalsetes riikides, üks arutelu on see, et me peaksime välja selgitama, et kui on olemas suveräänsed üksused, mis tegelevad omaenda eelarvega, Eh, et eh, kuidas eh, siis teha seda kõike kollektiivsel tasandil. meil on need ra-, need raskused tuttavad. mine, juba minevikus kiskusime endal juukseid peast äh, et äh, mõeld-, välja mõelda, millal sekkuda, kuidas sekkuda, et nõukogu äh, äh, võtaks arvesse seda, mis meil öelda on. ja nüüd läheb asi veel hullemaks, sest kui me soovime, et demokraatia toimiks, näiteks riiklikel rahvuslikel platvormidel oleks, ühesõnaga peaks olema võimalik, et riiklikud parlamendid kom-, kontrolliks eelarveprojekti, enne kui see esitatakse Brüsselile ametlikult on võimalik valitsustel koostada äh, reformiprojekte alles pärast kevadist ülemkogu ning äh, suvisel ülemkogul tuleks need programmi kinnitada, ajakava selleks äh, aastaks. Euroopa Komisjon kinnitab riigi kaupa soovitused seitsmendal juunil ning need lähevad EXPO, EX-, EBSCO komisjoni seitsmeteistkümnendal juunil, ECOFIN-i kahekümne esimesel juunil ning ja kahekümne neljandal lähevad äh, nad ülemkokku ning selle aja sees äh, on parlament, Euroopa, rahvusparlamentidel, Euroopa Parlamendil vaja veel neist küsimustest rääkida. nii et see ajakava küsimus, äh, mobiliseerimisküsimus on väga tähtis, see tähendab seda, et me peame väga hästi äh, väga täpselt äh, suunama seda, mida me teeme, sest vastasel korral me teeme kõik halvasti ja meie mõju jääb äh, nullilähedaseks. me peame mõtlema, kuidas, kus me sekkume. Äh, Gifford, kes läks ära, kui meil on statistikavabadus, siis see on ka väga tähtis. statistik indépendante et de qualité. Mais ça ne peut pas faire la politique jah, aga statistika ei tähenda poliitikat on väga kahju, et Nikifor pole siin. minu jaoks on tegu väga äh, problemaatilise küsimusega. kui me nüüd mõtleme selle peale, et Euroopa majandusjuhtimise semester, et see ei ole midagi abstraktset, vaid äh, see on osa hierarhilisest äh, ühtsest süsteemist, siis on vaja seda süsteemi kor korraldada ning selle süsteemi nurgakivi on, äh, aluseks on Euroopa kaks tuhat kakskümmend. see on võtmeküsimus ning Euroopa Liit kahe tuhande kümnendal aastal ei ole võimalik äh, panna toimima Euroopa Liidu nigela eelarvega, nii et Euroopa liikmesriigid peavad esitama oma eelarved, eh, peavad esitama andmed ning see aitab meil vaadata, kuidas nende eelarve eh, panustab strateegiliste eesmärkide saavutamist kahe tuhande kahekümnenda aasta raames. see pole keeruline või siiski on öeldakse, et eh, haridus on võtmeküsimus, ma lähen nüüd Euroopa semestrist välja, aga seda teen ma sellepärast, et ma sooviksin eh, proua Fordi veenda selles, et me peaksime liikmesriike paluma, et nende eelarve aitaks välja töötada Euroopa strateegiat. mis puudutab härra Garcia Margaiot, no il a repris la question des GOP et des lignes directrices emploi. no ta rääkis suunistest, siis mina äh, võtsin väga pikalt, võitlesin väga pikalt selle eest, et äh, need küsimused jääks äh, muutuks osaks meie poliitikast, kuid paraku nende vahendid on ära kadunud, kui Euroopa Komisjon võttis vastu iga-aastase majanduskasvu strateegia. kohus ei peetud äh, kasulikuks äh, majanduskasvu suuniseid ja äh, tööhõive suuniseid. tegu on bürokraatliku formaalse lähenemisega, mis ei võta arvesse seda, mis tegelikult aasta-aastalt toimub, nii et Euroopa Parlamendi jaoks on leping see, mis annab meile tegeliku hääle ja tegelemis, tegutsemisvõime meil oleks vaja, et äh, peame, et igal aastal toimuks äh, majanduspoliitika toimimise tegelik ülevaade, mitte ei võtaks me aluseks äh, meie majanduskasvu suunised. nüüd, mis puudutas Sven Kiigolt viie võtme eesmärgi osas, siis selles osas ma juba rääkisin ja loomulikult ma täiel määral jagan tema lähenemist. nüüd, äh, mis äh, äh, puudutab seda, mida ütles Edward Shikluna, sest suur tänu teile, see tugevdab seda, mida ma ütlesin härra Papandreou kohta, kui ta rääkis olukorrast Kreekas, see võimaldas meile vaikimine lõpetada, meil oli võimalik käivitada arutelu, kus kõik äh, olid äh, vastutavad, kõik äh, on nii-öelda süüdi. kõik on vastutavad ja meil on vaja suuremat solidaarsust ja koordineeritust see on väga oluline, kui me soovime, et majandussemester äh, oleks edukas. suur aitäh! ajakava, mis on välja pakutud, on siis järgmine raporti eelnõu esitatakse neljateistkümnendal juunil, muudatuste tähtaeg on kahekümne esimene juuni arutelud muudatuste üle toimuvad üheteistkümnendal juulil, hääletus komisjonis äh, kaheteistkümnendal septembril ja oktoobri esimesele täiskogule peaks see asi siis jõudma. nii et, et meil peaks olema aega neid äh, häid ideid edasi uurida. suur aitäh kõigile, kes andsid oma panuse sellesse arutellu ning meie päevakorra viimane punkt on kaheksa Euroopa Liidu poolne täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga kapitalis. ning näib, et raportööriks olen mina ise raport on väga lühikene ja asjakohane, sellepärast et ma teen ettepaneku, et me kiidaksime heaks selle välja pakutud kapitali suurendamise viiekümne protsendi võrra kahekümnest miljardilt eurolt siis kolmekümne miljardi euroni ja eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul siis märkida täiendavaid sissenõutavaid aktsiaid eh, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangas proportsionaalselt siis praegusele aktsiate hulgale. põhjus, miks me tegime ettepaneku kapitali suurendada, on see, et pangal pank on reageerinud majanduskriisile ning pank on seisukohal, et äh, kriisi tulemusena on tema tegevusala oluliselt suurenenud ning seetõttu pank tahaks äh, olla ka edaspidi võimeline kriisi tagajärgede leevendamist jätkata ja selleks on siis äh, vaja kapitali suurendada niisiis, minu lõppjäreldus oli selline, et tegemist on hea ettepanekuga, äh, mis mingeid vastuolusid ei tekita ja seetõttu mina kiitsin selle heaks ja soovitan kolleegidel ka seda teha. ma ei tea, kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta. ei ole sõnasoovijaid. muudatuste tähtaeg on üheksateistkümnes aprill. Sven, sa soovisid sõna? muudatuste tähtaeg on üheksateistkümnes aprill, me arutame neid kahekümne neljandal mail, hääletame samuti kahekümne neljandal mail ja juuni teisele täiskogule tahame selle teema anda ja nüüd Sven. mina lihtsalt tahtsin juhtida teie tähelepanu paarile asjale. loomulikult arvestades finantskriisi ja äh, Äh, majanduslikku äh, ühtsust Euroopa Liidus on tõesti vajalik, et meil oleksid sellised pangandusstruktuurid nagu Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ja Euroopa Investeerimispank. aga kui me hindame nende käitumist, siis me näeme, et äh, väga paljud neie, nende tegevused ei ole kooskõlas meie kliimapoliitika eesmärkidega. Nemad on näiteks investeerinud äh, fossiilkütustesse Kasahstanis, Mongoolias, Venemaal, samuti Sloveenias. küsimus on selles, et kas me peaksime lihtsalt nendesse struktuuridesse panema rohkem raha ilma, et me ei seaks kahtluse alla nende tegevuse järjepidevust ja kooskõla Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega, sealhulgas ka äh, kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega. parlament peaks kasutama ära seda võimalust nende teemade tõstatamiseks, samuti tuleks hoolitseda selle eest, et täiendav raha äh, ei lähe äh, nende, nende asjade jaoks, mis on vastuolus Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. teine asi, jah, loomulikult meil on topeltstruktuurid, meil on Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ja ei ole väga loogiline, miks meil need pangad on erinevad, ma tean, et nende liikmeskond on erinev, nad hõlmavad erinevaid riike, aga väga paljuski nende tegevus kattub ning selle kattumisega tuleks tegeleda ja seetõttu raportisse me teeme muudatusettepanekud, milles äh, teeme ettepaneku pidada läbirääkimisi selleks, et saavutada olukord, kus Euroopa äh, Rekonstruktsiooni ja Arengupank kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks laiali saadetakse ja siis luuakse Euroopa Investeerimispanga see struktuur, mis on, see oleks tõhusam ja lõppkokkuvõttes ka demokraatlikum, sellepärast et me saame investeerimispangale avaldada rohkem survet kui Rekonstruktsiooni ja Arengupangale. nii et, et ma arvan, et me peame selle protsessiga jätkama ning meil on vaja Äh, täiendavaid äh, pankasid avalikus sektoris korralike investeeringute tagamiseks, aga need investeeringud peavad olema jätkusuutlikud ning me ei tohi jätkata selliste topeltstruktuuridega, kus meil on tegelikult äh, kaks panka, mis tegutsevad samad, samades valdkondades. nii et, et ma tõesti äh, pooldaksin seda, et me lepiksime kokku tegevusjoones, mida mina soovin, aitäh some... aitäh! kas siin on ka keegi Euroopa Komisjonist, kes sooviks sõna võtta? aga enne vist tahab veel üks kolleegidest sõna saada. aitäh! ma äh, järgin teie lõppsoovitusi äh, raportööri seisukoha osas äh, Te ütlesite, et see ettepanek ei põhjusta eriti, erilisi vastuolulisi rekonstruktsiooni- ja arengupank, nii palju kui mina tean, ma vaatasin äh, üle selle panga ajaloo ning äh, ma tean, et endine Tšehhoslovakkia kasutas selle panga investeeringuid üheksakümnendate aastate alguses. niisiis ma vaatasin, kui edukad need investeeringud olid ja üllatav oli see, et peaaegu üheksakümmend protsenti oli see edumäär ja see on võib-olla vastuseks härra Kiiglundi küsimusele ligemale üheksakümmend protsenti Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga investeeringutest Tšehhoslovakkiasse oli mõeldud selleks, et tõmmata ligi välisinvesteeringuid läänest, nii et, et see on võib-olla üks võimalik viis, kuidas aidata Euroopa Liidu ettevõtteid nendes riikides, mida te mainisite. mina isiklikult ei ole võib-olla vastuolulisel seisukohal, aga ma oleksin pigem ettevaatlik eelarve konsolideerimise ajal, ajal, äh, kus äh, eelarve olukord on selline, nagu on, äh, suurendada kapitali viiekümne protsendi võrra, see on väga suur summa võib-olla me peaksime arvestama ka sellega, et kas see viiskümmend protsenti ei ole ehk liiga palju kolmandaks äh, tahaksin äh, kõnelda tulevikust, äh, Rekonstruktsiooni Arengupanga investeeringute tulevikust, sellest, kuidas rahvusparlamendid mm, saavad samuti olla sellesse otsuse langetamise protsessi kaasatud. selles osas, kuhu investeeritakse ja missuguseid investeeringuid te tehakse, need, need olid minupoolsed lühikesed märkused, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjon, komisjoni esindajale ja äh, loomulikult tegemist on teemaga, mille osas ei ole mõju äh, eelarvele, sest raha on sissenõutav, seda ei tule kohe välja käia. aga loomulikult kõike ei ole võimalik tagada ja ei saa öelda, et meil kunagi seda raha sisse ei nõuta. Viki, kas sa ka soovisid sõna? jah Äh, äh, Sven rääkis siin investeerimispangast ja Rekonstruktsiooni Arengupangast, minu arvates on aktsionäride struktuur väga erinev ja ja Euroopa Investeerimispangal ei ole ainult Euroopa aktsionärid. kas kellelgi on veel küsimusi, millele soovitakse komisjonilt vastust saada? härra Kiglund? mina tahaksin lihtsalt täpselt aru saada, kuidas õigustada seda, et Euroopa kliimaeesmärkide hulgas äh, ja ka madala süsinikuheitmega majanduse teekaardi osas, äh, kus meil on kehtestatud ülempiiri CO2 heitmetele, on meil olemas pank, mis investeerib asjadesse, mis on nende eesmärkidega vastuolus. ma tahaksin sellele küsimusele saada selget vastust. aitäh! ja kui siin Argentiinat täna juba mainiti, siis see kõik tuletas mulle meelde seda, kuidas Argentiina jättis oma võla maksmata. komisjon nüüd. suur aitäh. ma vastaksin lühidalt nendele erinevatele küsimustele, mis siin esitati. kõigepealt äh, selle kapitali suurendamise suurus selle otsuse langetas panga juhatajate nõukogu selleks, et et kriisijärgses olukorras toime tulla ning selleks, et äh, et meil oleks kohustuslik finantsvõimenduse piir olemas. see on siis põhjus, miks kapitali otsustati suurendada ning selle suurendamise juurde tullakse tagasi siis äh, hiljem, vaadatakse, kas selline kapitali suurendamine on vajalik või võib-olla saab osa sellest kapitalist tagasi maksta. nagu te juba ütlesite, tegemist on kapitali suurendamisega äh, nii äh, läbi äh, sissemakstava kui ka äh, sissenõutava kapitali niisiis, ja kasutusele võetakse reservid loomulikult seda sissenõutavat kapitali mingil hetkel võidakse sisse nõuda, aga praegu seda pole tehtud, seda ei ole teinud ei Rekonstruktsiooniga Arengupank ega ka Euroopa Investeerimispank. nii et tegemist on rohkem teoreetilise küsimusega nüüd e, investeerimispanga ja Rekonstruktsiooni Arengupanga tegevuste kattumise koha pealt ütleksin järgmist. Need kaks institutsiooni loed, loodi erinevatel ajahetkedel erinevatele vajadustele reageerimiseks. rekonstruktsiooni ja Arengupank on endiselt ähm, Euroopa Liidu pank, üheksakümmend protsenti tema tegevusest leiab aset äh, liikmesriikides ja tegemist on rohkem investeerimispangaga, äh, mis investeerib siis infrastruktuuri pro-, äh, projektidesse, samas Rekonstruktsiooni ja Arengupank toetab siis riike ida pool, et nad saaksid üle minna turumajandusele ning Rekonstruktsiooni ja Arengupank on suunatud just rohkem erasektorile. nii et, et nende kahe panga poliitikad on erinevad, nende struktuur on erinev, aga te täiesti õie, õigesti juhtisite tähelepanu sellele, et mõnedes riikides nende tegevus kas-, kattub ning seetõttu on need kaks institutsiooni hiljuti allkirjastanud ka vastastikuse mõistmise memorandumi selleks, et siis äh, oma koostööd parandada, et vältida äh, kattumist äh, ja vältida konkurentsi kahe panga vahel. mina ei ole ekspert kliimamuutuste küsimustes, aga ma arvan, et Rekonstruktsiooni ja Arengupank on oluliselt suurendanud investeeringuid energiatõhususse ja teistesse kliimapoliitikaga seotud valdkondadesse ma arvan, et väga paljudes riikides äh, on äh, võimalus just nimelt suurendada investeeringuid sellistesse valdkondadesse. nii et, et ma ei ole päris kindel, kas äh, Rekonstruktsiooni ja Arengupanga poliitika on vastuolus Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitika eesmärkidega. igatahes tahab see pank suurendada investeeringuid just nimelt sellistesse valdkondadesse, see oleks kõik, mis mul oleks öelda. ja ma olen väga tänulik selle eest, et et see asi nii kiiresti menetlemist leides, sellepärast et äh, hiljemalt aasta lõpuks peab see kapitali märkimine aset leidma, aitäh. aitäh, Sven on jällegi sõna palunud. Uh, suur tänu teie vastuste eest, aga tahan siiski öelda, et ühes asjas äh, olen ma õnnetu, on väga hea, et te olete kaasanud rohelised investeeringud, keskkonnasäästlikud investeeringud. aga kui me soovime eh, siiski CO2 heitmeid kahe tuhande viiekümnendaks aastaks vähendada kaheksakümmend või üheksakümmend protsenti, siis see tähendab seda, et me ei saa lubada endale seda, et me investeerime keskkonda saastavatesse äh, sektoritesse, kui me investeerime äh, söel töötavatesse elektrijaamadesse ja nii edasi, siis äh, me läheme vastuollu oma kliimaeesmärkidega ning tahtsin teie käest teada, võib-olla saate meile kirjalikult vastata selle menetluse ajal, sest minu arvates äh, meil peaksid olema tingimused, positiivsed keskkonnasäästlikud tingimused, aga seda ainult siis, kui te arvestate kliimaeesmärkidega We'll, uh... ma arvan, et võib-olla tõesti kommenteerite siis kirjalikult, sellepärast et komisjoni esindaja ei ole ju ekspert selles küsimuses, ütleb proua esimees. Viki? tahtsin lihtsalt tagasi tulla selle juurde, mida Sven ütles läbipaistvuse kohta ja on tõesti hea, et komisjon on siin kohal. kuid mis tõesti, meil ei ole siin praegu eksperti kohal. me räägime siin tõesti väga paljust rahast ja investeerimisstrateegiast, poliitikatest, laenu võtmise kohta, miks seda raha on vaja, kuhu seda investeeritakse Rekonstruktsiooni Arengupangas. meil on tõesti vaja rekonstrueerida, arendada infrastruktuuri, investeerida ja seda mitte ainult Euroopa Liidu piires, vaid ka näiteks Põhja-Aafrikas oleks tõesti väga huvitav teada, miks on vaja seda märkimist, miks on vaja rohkem raha, nii et tõesti oleks huvitav seda teada saada. Astrid. Astrid. proua eesistuja, minul on üks põhimõtteline küsimus. mis põhjus sellel asjal üldse kõigel on? no ta loodi et äh, garanteerida kommunistlike riikide mm, äh, üleminek äh, turumajandusele. aga see on ju lõppenud. Nad on Euroopa Liidu liikmed, täieõiguslikud. no väga tore on, et et Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank teeb koostööd selle ja teisega, aga kas sellel pangal üldse on mingisugust mõtet enam? minu meelest äh, võiks neid investeeringuid teha täpselt sama hästi Euroopa Investeeringupank um,. Uh, uh, Sven, if you are going to speak, do it on mic um,. Sven, kui sa räägid, siis palun lülita mikrofon sisse. Well, I think we ma arvan, et me esitasime palju küsimusi ja mina saan asjadest aru nii, et Rekonstruktsiooni ja Arengupank soovib oma tegutsemisala rohkem Lähis-Itta nihutada, aga võib-olla me võiksime komisjoni käest küsida või paluda, et äkki nad vastaksid kõikidele nendele esitatud küsimustele ja võib-olla ka Rekonstruktsiooni ja Arengupank ise võiks vastata. võib-olla neil on selgem visioon selle kohta, et kuhu see lisaraha läheb ja ja milline on see geograafiline piirkond, kuhu siis seda raha hakatakse investeerima. suur tänu, teatan teile ka tähtajad meil ei ole muid küsimusi ja seepärast järgmine koosolek toimub teisipäeval, üheksateistkümnendal aprillil kell kolm. suur tänu ja koosolek on lõppenud.